täna umbes äh, tunni pärast kell pool kaksteist. järgmine päevakorrapunkt. komisjoni avaldus raudteede ohutus, sealhulgas Euroopa signalisatsioonisüsteem. loomulikult peame seda teemat arutama seoses hiljutise Brüsseli lähedal toimunud raudteeõnnetusega mõned päevad tagasi kui me järgmise päevakorrapunkti juurde asume, siis mõtleme kõik sellele, eelkõige väljendame solidaarsust ohvrite, ohvrite perekondadega. meil on täna täiskogule kutsutud transpordivolinik Siim Kallas. eelmisel nädalal Korunjas arutasime meresõiduohutust ja muide, härra volinik, me just lõpetasime väga põhjaliku ja huvitava arutelu ühise kalanduspoliitika kohta. nüüd läheme aga edasi ja vaatame siis raudteeohutust. palun, härra volinik, sõna on teil. härra president, suur tänu avasõnade eest austatud parlamendiliikmed, Oissingenis toimunud roon-, rongiõnnetus kahe tuhande kümnenda aasta veebruaris oli šokeeriv tragöödia. mõistan, et niisuguse tõsise õnnetuse järgi tekivad mitmed äh, tehnilised küsimused, küsimused, mis on seotud raudtee ohutusega, no muidugi kõige suurem tragöödia on õnnetus ohvritele, nende perekondadele, väga raske on niisugustes äh, äh, olukordades leida lohutussõnu. Äh, õnnetuse põhjuseid ei ole veel lõplikult välja selgitatud, tehnilised äh, uurimistööd käivad, vaadatakse ka, kas täideti Euroopa Liidu direktiive, uurimine on usaldatud Belgia uurimisametitele, see uurimine tuleks läbi viia sõltumatult kohtu äh, uurimisest, selle uurimise eesmärk ei ole mitte süüdlast kindlaks teha, vaid raudtee uurimine peab kindlaks tegema, mis põhjustas õnnetuse, kuidas tagada raudteeohutust. meie kavatseme Belgia ametivõime toetada, eh, kaks raudteeagentuuri inim-, töötajat ühines Belgia uurimismeeskonnaga juba paar tundi pärast õnnetust. peab rõhutama, et õnnetuse põhjused ei ole veel lõplikult välja selgitatud, seetõttu me äh, lõppjäreldusi ei saa teha, aga ma jagan siiski teiega äh, seda, et, et me kõik mõistame praegust olukorda. liiga sageli, kui toimuvad raudteeõnnetused, seostatakse neid Euroopa Liidu regulatsioonidega tahaksin rääkida siinkohal ka turgude avanemisest. raudtee kaubavedude avanemine konkurentsile, eh, re-, raudtee eh, on eh, toonud kaasa väga ra-, range reeglistiku nii raudteeettevõtjatele, veeremi haldajatele, et äh, igas liikmesriigis oleks tagatud spetsiifilised meetodid, eeskirjad, Euroopa Raudteeamet avaldab ohutusraporteid regulaarselt äh, ning jälgib olukorra arengut liikmesriikides raudteesektori avanemine konkurentsile ei ole mingil moel raudteeohutust ohtu seadnud. tahaksin öelda, et äh, raudtee ohutuse ja turu avanemise seostamine on minu meelest lihtsalt vabandus äh, debati kõrvalejuhtimiseks õnnetuse tõelistest põhjustest. muidugi äh, tuleb rääkida siin kahekümnest esi, erinevast äh, signalisatsioonisüsteemist, mis täna Euroopas kasutusel on. Need süsteemid äh, on äh, välja töötatud liikmesriigiti, nad arvestavad nii raudteerööbaid kui ka, kui ka veeremit, arvud peaks signa-, signaali saamisel peatama rongi, pidurdama seda, aga muidugi kõik need süsteemid peaksid olema üksteisega sobivad. aga nagu ma ütlesin, need süsteemid on liikmesriikide erinevad rongidele, raudteele seatud eeskirjad on erinevad ja see ongi tekitanud rahvusvahelistele rongidele probleeme kas tuleb igal piiril vedureid vahendada või siis tuleb äh, vedurid varustada nii paljude ohutussüsteemidega, kui on erinevaid äh, rööpaid. Talis näiteks peab olema varustatud seitsme erineva signalisatsioonisüsteemiga, et erinevate riikide vahel äh, reisida. see süsteem on välja töötatud ja juba kõige suurematele rahvusvahelistele liinidele ka paigaldatud. ERTMS on selle süsteemi nimi ja nüüd ajastamisest rääkides siis võib öelda, et enamus liikmesriikide süsteem on välja töötatud juba kaheksakümnendate aastate alguses, aga nende kohandamine on väga kulukas, uuendamine pikaajaline protsess, vedurid et eh, vedurite varustamine uues ERTMS eh, e eh, süsteemiga on võtnud aega kakskümmend aastat, süsteem siis rakendus aastal kaks tuhat ja kuni kahe tuhande viienda aastani oli see käivi-, käivitus periood. praegusel hetkel on kümnel liikmesriigil äh, äh, raudteid, kus toimib see e RTMS, aga meie eesmärk on muidugi kõigile see süsteem rakendada. Aacheni ja Liegi liin on sellega varustatud Belgias ja ICR või siis linnadevahelised liinid on samuti sellega varustatud, aga muidugi äh, kõige tähtsam on äh, koostoimevõime tagamine, see tähendab seda, et vedurid saavad ületada riigipiire, aga süsteem pakub ka äh, eeliseid ohutuse tagamisel, kõrgema ohutuse tagamisel. kahjuks äh, installeerimise pika perioodi tõttu tõttu eh, peab ikka veel arvestama sellega, et eh, koos ERTMS-iga eh, kasutatakse ka veel pikemat aega olemasolevaid liikmesriikide süsteeme. Taiwanil kasutatakse sedasama süsteemi, aga mitte loomulikult koostoime pärast, seal viidi see süsteem sisse sellepärast, et see ongi praegu turul kõige parem ohutussüsteem üldse paljud soovivad, et olukorda liikmesriikide vahel tuleks äh, võrrelda, et ma, aga ma arvan, et praegusel hetkel pole võim-, pole kasulik ja pole ka mõtet mingisuguse võrdleva edetabeli koostamisel. me peame arvestama teatud perioodi andmeid, erinevaid in-, äh, näitajaid, me teame, et mis edetabel ka meil ei oleks, kui toimub, toimub tõsine õnnetus, see mõjutab kõiki, kahjuks peab siiski, praegu siiski ütlema, et va-, seoses automaatse kaitsesüsteemiga on Belgia raudtee küll maha jäänud või keskmisel tasandil. suur tän-, tasandil, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra volinik! nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel sõnavõtjad ja Rahvapartei nimel saab kõigepealt sõna härra Mathieu Grosch, kaheks minutiks palun. suur tänu, härra president, härra volinik, ma tahaksin teid tänada antud selgituste eest. mõeldes Pääsingenis toimunud äh, õnnetusele, tuleb kõigepealt avaldada kaastunnet äh, omastele ja loota, et äh, viiakse läbi põhjalikud uuringud ja sellepärast ei peaks meie siin praegu hakkama kohe järeldusi tegema ja me ei peaks kellegi poole näpuga viitama. minu arvates on väga hea, et komisjon lükkas tagasi süüdistuse, et mitte kõike ei olevat ära tehtud ohutuse tagamiseks ja me teame, et raudteeohutus on üks riiklikke prioriteete ja Euroopa tasandil komisjon ja parlament on alati öelnud, et äh, ohutus ja erinevate meetmete ristkasutus ei ole kahjuks olnud äh, raudteeettevõtete prioriteediks. tihti on nii, et äh, pärast õnnetusi hakatakse tegema ettepanekuid. siin on näha, et me oleme väga palju erinevaid äh, asju juba läbi vaadanud ja et selle õnnetuse puhul tegelikult oli olemas tehnika. me räägime tehnikast, mis üheksakümnendate aastate keskel kasutusele võeti ja see oli kasutusele võetud selleks, et minna ühelt süsteemilt teisele, nii et seda PBL-süsteemi on kasutatud juba üheksakümnendate aastate keskpaigast ja mingeid vigu seal ei ole leitud. aga me peaksime mõtlema tuleviku peale. me ei tohiks kohe kindlasti mitte väljaõppestandardeid raudteetööliste jaoks vähendada. teiseks ma arvan, et meil on vaja siduvaid, kindlaid äh, stru-, ümberstruktureerimisplaane raudtee-ettevõtete jaoks. meil tuleks kindel ajakava välja töötada selle jaoks ja ma arvan, et ka siin parlamendis äh, peaks meil olema õigus saada informatsiooni selle kohta ja kolmandaks, äh, ka rongireisijatel on õigus saada informatsiooni selle kohta, kas äh, rongid vastavad kõige kõrgematele standarditele. ma arvan, et seda informatsiooni tuleb tulevikus kodanikele anda ja me peaksime kontrollima, kas meil oleks võimalik see nõue siduvana sisse viia. suur tänu, kallis kolleeg nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab kaheks pooleks minutiks sõna härra Elka Troi, palun. suur tänu, härra volinik, kallid kolleegid. ka mina tahan sotsiaaldemokraatide nimel avaldada kaastunnet äh, ohvrite omastele me peame otse loomulikult uuringu, uurimise tulemused ära ootama selleks, et järeldusi teha aga ma arvan, et äh, raudteeohutus peab olema üks tähtsamaid küsimusi Euroopa jaoks. poliitika peab äh, pidevalt äh, täiendama, parandama raudteesüsteeme. tahaksin toetada ka seda, mida ütlesite teie, härra volinik, nimelt et väga paljud inimesed Belgias vastutavad Äh, selle õnnetuse eest, aga nad soovivad seda vastutust Euroopa kaela lükata. teatud reeglite hilinenud äh, rakendamine on täiesti ilmselgelt siin välja tulnud, sest alles nüüd hakatakse mõtlema uutele süsteemidele üleminekule on väga tähtis, et meil oleks üks süsteem kahekümne süsteemi vahel asemel, aga tegemist on väga kompleksse küsimusega. toona oli äh, Euroopa Liidus vähem äh, liikmeid, nüüd tuleb meil aga leida standardid kahekümne seitsmele liikmesriigile ja see otse loomulikult mõjutab liikmesriikide eelarvet mitte ühtegi riiki ei tohiks tagasi hoida, kui ta soovib ise viia sisse veelgi rangemaid ohutusmeetmeid. aga nüüd tuleks meil küsida, kuidas me saaksime hoolitseda selle eest, et raudteel oleks rohkem ohutust tagatud. on üks äh, kava äh, viimaks sisse uut ohutussüsteemi ja teiseks on meil vaja hoolitseda selle eest, et praegu olemasolevad reeglid Euroopa Liidus leiaksid tõhusamat rakendamist. näiteks direktiiv nelikümmend üheksa, mis puudutab äh, raudteed, seal öeldakse, et peaks olema üks sõltumatu organ, mis annab edasi informatsiooni. seal öeldakse samamoodi, et äh, turvalisus ra-, äh, turvalisust raudteel tuleb toetada, seda tuleb edasi arendada ja mulle tundub, et siiamaani seda pole Belgias piisavalt tehtud. me peaksime läbi viima kontrolli selleks, et äh, välja selgitada, kas liikmesriigid tõesti on ka võimelised raudteeohutust tagama. see oleks ülesanne, millega tuleks hakata tegelema. suur tänu, härra Elka Trui ja nüüd kaks minutit liberaalide fraktsioonile ja härra Sterks, palun. suur tänu, ka minu fraktsiooni nimel tahaksin avaldada kaastunnet ohvrite lähedastele ja tahaksin ära oodata uurimise tulemused, ma loodan, et need tulevad kiiresti. minu koduriigis kerkisid üles küsimused selle üle, kuidas Euroopa suhtub äh, raudteetranspordi küsimustesse ja mind, minu jaoks oli šokiks see, kui kuulsin, et öeldi, et Euroopa ei võitlevat ohutuse eest. mina olin selle direktiivi raportööriks äh, millele kolleeg just viitas ja minu arvates me viisime sisse väga kõrged ohutusnormid ja ma olin äh, uhke tehtud töö eest. jah, läbirääkimised olid väga rasked, liikmesriigid ajasid sõrgu vastu ja nagu kolleeg ütles, mõnes riigis, ka minu koduriigis, riiklikul tasandil direktiivi rakendamine osutus väga raskeks ja et seda direktiivi ei ole siiamaani täielikult rakendatud see on äh, aspekt, millele me peaksime tähelepanu pöörama. see ei tähenda seda, et meie ei oleks äh, ohutusega tegelenud. ja mis puudutab äh, rongireisijaid, siis öeldakse, et meil tuleb leida finantsvahendeid nende inimeste aitamiseks, kes sattusid õnnetusse on neid, kes arvavad, et äh, turgude avamine tõi endaga kaasa ebakindluse. aga nii see ei ole. kui me vaatame viimaseid äh, statistikaid aastast kaks tuhat kaheksa, mis on avaldanud Euroopa Raudteeagentuur, siis on sealt näha, et Ühendkuningriik ja Holland äh, on seal statistikas väga selgelt välja toodud meil tuleb hoolitseda selle eest, et äh, väljaõppestandardid on kõrged, et äh, ettevõtte kultuur on kõrge ja et ohutus on igas valdkonnas äh, prioriteediks, selleks et ja ärge unustage, et raudtee on väga ohutu transpordivahend. suur tänu ja nüüd roheliste nimel proua Isabel Durand suur tänu, härra president, härra volinik, minu jaoks oli eelmise nädala õnnetus eh, Belgia kõige suurem raudteekatastroof alates kahe tuhande esimesest aastast ja eh, eelkõige ka sellepärast, et ma tunnen transpordiministrit. mõtleme siin oma kolleegile Claudia Candiegole ja ka teistele, kes kannatasid selles õnnetuses muidugi ehm, ma mõistan, et uurimine käib ja me ei saa veel eh, lõppjäreldusi teha, aga on selge, et Belgia tasandil võib ainult kahetsust avaldada, et avaldada, et automaatse eh, ohutussüsteemi sisseviimine on nii kaua aega võtnud. Eh, me ei saa siin vältida ka eelarve põhjuseid, Äh, öel-, e-, esile tuua, mi-, põhjendades, et, et see ohutussüsteem on, on nii kaua aega võtnud, see ei ole õige minu meelest. seetõttu tuleks rohkem investeerida Euroopa jul-, su-, raudteeohutussüsteemidesse koordineeritult, samuti tuleb äh, vältida niisuguseid eeskirju, mis konkurentsi äh, takistavad meie ohutussüsteemid peavad olema kõige kõrgemal tehnilisel tasemel ja tõesti praegu on ERTMS siis kõige parem. tuleb siiski meeles pidada, et ohutuse puhul võib alati paremini teha ja tahaksin teha ettepanekut. kõigepealt, härra volinik, te teate, et me praegu räägime Euroopa ülestest Äh, transpordivõrkudest, äh, tingimustest ja nii edasi. minu meelest võiks selles raamistikus just prioriteediks võtta ka RTMS-i. Äh, selles raamistikus on vaja ka kindlad sihtmärgid, kuupäevad paika panna, millest alates on kohustuslik kogu võrgustikus niisuguse süsteemi rakendamine samuti peab olema eh, ohutus suurem prioriteet kui turgude avamine, eh, erinevad liikmesriigid peavad kohandama oma süsteemid teatud aja jooksul ning eh, varustavad ka oma vedurid vastavate seadetega. kindlasti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 õnnetuse uurimine ei ole lõpetatud ja enne lõpu ei saa mingeid järeldusi teha, aga kui Suurbritannias toimub õnnetusi, siis süüdistatakse alati selles raudteede privatiseerimist. Belgias makstakse ühe reisija kilomeetri kohta kolmkümmend kaks senti eh, ainult, viisteist Eh, Hollandis neli senti kulutatakse Suurbritannias, aga eh, Belgia raudtee on ikka kahekümne miljardiga võlgades, kuhu see raha on siis läinud? vaadake ümberringi, kõik on vana, eh, kulunud, raudtee on ära unustatud, võib-olla läheb liiga palju raha personalipalkadeks. ametiühingud on päris võimsad Belgias ja raudteel, aga minu meelest sotsialistid, kes, kes seda valdkonda juhivad või kontrollivad, ei ole õiglaselt käitunud ja nüüd äh, proua Enne, kuue, härra Enne, suur tänu. austatud parlamendisaadik Simson ütles hiljuti, et äh, selleks, et ohutus oleks kindel raudteedel, ähm, võib, võib siiski ka äh, loota turu avanemisele, aga mina tahaksin öelda, et äh, arvestades Pösingeni õnnestust, milliseid füüsilisi ja psüühilisi kannatusi see kaasa tõi, äh, siis on tõesti viimane aeg alustada debatti autoohutuse kohta muidugi äh, võib lähtuda ka eeldusest, et kõik õnnetused on äh, etteaimamatud, aga see äh, õnnetus on siiski veeremi ja, ja raudteede haldamise ebapiisavuse tõttu tekkinud ja seetõttu pea, Äh, peab ütlema, et äh, raudteede konkurentsile avamine on, äh, on väga ohtlik. me ei tohi ohvreid tuua ja seetõttu te võite ju püüda küll aega võita ja, ja kaaluda parimat tehnoloogiat, aga tõesti, praegusel hetkel see ongi kõige tähtsam äh, kui on vähem investeeringuid, vähem koolitust, vähem äh, vahendit, loomulikult siis jätkame ikka veel äh, nende ennetuste arutel, arutlemist. pöörame konkurentsilehekülje nüüd äh, tagasi ja läheme edasi koostööga. keegi ei saa oma vastutust eitada, keda see kõik puudutab vabandage, teie aeg on läbi. Philipp Kleis, palun. ja tänk u, voorzitter, eerst en vooral een gewone vaststelling. suur tänu, härra esimees. me teame, et äh, Belgia veerem on üks suuremaid kogu maailmas vabandust, me teame, et äh, makse kogutakse Belgias väga palju, aga maksuraha läheb kuhugi kaduma. see ei jõua sinna, kuhu see peaks jõudma ja Belgia raudtee on väga heaks näiteks selle kohta, sellepärast et rongid jäävad hiljaks, vagunid on väga täis. raudteepoliitika on väga ülepolitiseeritud ja Belgia puhul on täiesti tüüpiline see, et kui midagi valesti läheb, siis mitte keegi ei tunne ennast vastutavana paar aastat tagasi toimus äh, sarnane õnnetus äh, nagu eelmine nädal Pärsingenis ja siis arvati, et äh, midagi võetakse ette, kuid mitte midagi ei juhtunud. Euroopa rongikontrollisüsteemi kaudu on küll midagi ära tehtud, kuid see ei ole piisav. Belgias tuleb rohkem investeerida rongiliikluse ohutusse ja erinevaid süsteeme tuleb omavahel kohandada kui ei ole võimalik erinevaid tehnikaid ristkasutada, siis äh, tuleb meil leida üks süsteem, mida kasutavad kõik ja seda süsteemi tuleb siis edasi arendada nii et rong Amsterdami ja Pariisi vahel äh, kasutab näiteks kümmet erinevat süsteemi ja seda me ei saa lubada. suur tänu, härra Kleis, ja nüüd on äh, fraktsioonide nimel kõnelejad saanud kõik sõna ja edasi saavad sõna need, kes räägivad iseenda nimel ja kõigepealt saab sõna härra Kuun, palun, kaks minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, kahe väikese rongi kokkupõrge siin Brüsseli lähedal, mis tõi endaga kaasa selle õudse õnnetuse, šokeeris meid kõiki ja me avaldame kaastunnet ohvrite sõpradele ja omastele. vaid selliste, selliste suurte õnnetuste puhul hakatakse kohe otsima süüdlasi kõrgemalt tasandil. Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu äh, võtsid kahe tuhande neljandal aastal vastu direktiivi number nelikümmend üheksa, aga sellest ei piisa. teiselt poolt on meil alati küsimus, kas me peaksime ohutusnõudeid äh, tugevdama. uurimised ei ole veel lõpetatud selle rongiõnnetuse osas ja seepärast ei saa me ka praegu selgelt öelda, millised on tulemused küsimus, kõige suurem küsimus on aga see, kas oleks olnud võimalik seda õnnetust ära hoida, kas inimlik eksimine tuleb ikka ette, ka tehnilised probleemid tulevad ette, nii et mis puudutab äh, raudteeohutust, siis mängivad mõlemad faktorid väga suurt rolli. ja ükskõik, kas tegemist on riikliku ettevõttega või eraettevõttega, ohutus peab olema kõikide jaoks prioriteediks ja äh, riiklikul tasandil tuleb siis kontrollida, kas raudteeohutusnõuetest ka tegelikult kinni peetakse. ma ei taha siin hakata kedagi õpetama, tahan lihtsalt öelda, et Saksamaal on see direktiiv täielikult äh, rakendatud, me üritasime seda teha ja kui tegemist on inimliku veaga, siis äh, tehnilised süsteemid äh, Äh, sekkuvad, kui äh, keegi eirab punast tuld, siis rong pidurdab automaatselt. sellised süsteemid on vajalikud, peale selle on meil veel see ETCS-i süsteem, ka see tuleb äh, rakendada kogu raudteevõrgustikule, selleks et meil oleks võimalik tagada ohutust. ma arvan, et Transpordikomisjonis leiame me lahendused, viime läbi analüüsi ja teeme ka järeldused. suur tänu! kolleeg. suur tänu ja nüüd kolleeg Tarabella, palun poolteist minutit. suur tänu. Belgia lennu, rongiõnnetus, kakskümmend surmajuhtumit, sada kuuskümmend haavatut, me ei tea täpseid põhjuseid ja uuringud jätkuvad, me peame hindama uuesti raudteede süsteemide turvalisust Euroopas kõikides liikmesriikides, me peame vaatama, kuidas turvameetmed on ellu viidud, kuidas äh, autosüsteemid koostöö, on loota autosüsteemide koostalitusvõimega ja tõhususega. samuti on meil vaja iseäranis põhjalikke uuri-, uuringuid äh, raudteetöötajate töötingimuste üle, sellepärast et äh, nende töötingimused aitavad meile kõige paremini tagada turvalise reisid raudteel pärast raudtee, raudtee liberaliseerimist on toimunud mitmeid arenguid ja te näete, kuidas äh, see liberaliseerimine on turgu mõjutanud ja kuidas äh, riigiteenuste erakätesse andmine on äh, mõjutanud raudtee arengut ja kes on sellest arengust kasu saanud. seetõttu komisjon peaks põhjalikumalt mõtlema, milline on riigiteenuste roll ja mõnda aega oleme me juba Euroopa Liidus püüdnud äh, liikuda raamdirektiivi suunas, et meil oleks äh, mõistlik õigusraamistik äh, üldistele teenustele ja kõigile juurdepääs nendele teenustele. härra Higins, poolteist minutit. president vabandust, oodake hetkeks ära, Higins ütleb esimees. kas soovite esitada küsimuse kõnelejale? küsib president. kas te olete valmis küsimusele vastama, härra Tarabella? härra Tarabella, olete te valmis küsimusele vastama? jah. siis palun. suur tänu, härra president. mina tahaksin esitada küsimuse härra Tarabellale ma austan härra Tarabellat kõrgelt, äh, aga samas ei saa sulgeda silmi asjaolu ees, et äh, Belgia raudteed subsideeritakse rohkem kui ühtegi teist raudtee-ettevõtet Euroopas, nii et tegelikult ei ole siin mõtet süüdistada liberaliseerimist, sellepärast et tõesti, raudteetransport, reisijate transport on liberaliseeritud, aga see ei ole mingisugune vabandus ega põhjendus, ma räägin siin sotsiaaldemokraatide nimel äh, ja loomulikult äh, on ka raudteede ametiühingud meil, kui te arvate, et liberaliseerimisega saab paremaid raudteid, siis äh, te eksite. härra Tarabella, palun, te võite vastata, vastata lühidalt härra Eppingile jah, meil olid mitmed surmajuhtum-, surmajuhtumid, üsna mõistlik on viia läbi uuringuid sellise õnnetuse puhul, aga üks asjaolu, mida ei tohi unustada, on inimtegur ja igasuguse liberaliseerimise puhul inimtegur jääb sageli kahe silma vahele raudteetöötajatel, töötajad töötavad suure surve all, nende töö on pingeline, nad töötavad pikki tööpäevi ja nende puhkeaeg on napp lõpp, nii et äh, kui äh, sa oled vedurijuht, siis sa siiski vastutad reisijate turvalisuse eest ja see on minu arvates väga oluline. ja härra Higins, palun. president, häbiväärne raudteeõnnetus Belgias oli kohutav tragöödia äh, nendele ohvritele, nendele peredele, kolleegidele ja praegusel hetkel on oluline, et me õpime sellest tragöödiast ja püüame tulevikus vältida sarnaseid juhtumeid seetõttu on oluline, et raudteetöötajate häält võetakse kuulda ja tehakse sellest oma järeldused ning muudetakse raudteeliiklus turvaliseks nii reisijatele kui töötajatele. on kohutav, et britid toorid laimavad Belgia raudteetöölisi nende tegutsemise eest, kui süüdi on neoliberaliseerimine ja reguleerimise Mm, kärpimine raudteesüsteemides. Äh, Belgia raudteetöölised äh, on äh, suures stressis, see selgus pärast, see selgus streikide käigus pärast tragöödiat ja tegemist on kolme, kolmanda tõsise õnnetusega Belgias äh, viimasel ajal pärast kahe tuhande esimese aasta õnnetust lubati põhjalikke turvameetmeid, aga need jäid ellu rakendamata ja võib öelda, et Belgia raudteetöölised neile avaldatakse survet, et nad töötaksid pikemaid tööpäevi, nende puhkeaegu lühendatakse ja see aga tähendab meie kõigi jaoks madalamat turvalisust Euroopa Komisjoni poliitika privatiseerimise ja liberaliseerimise vallas tähendab seda, et suured raudteeettevõtted tahavad teenida kasumit ja paremaks, parimaks võimaluseks tagada turvalisus on siiski raudtee jätmine riigi kätesse, kus on vajalikud investeeringud ja avalikkuse kontroll. suur tänu, härra Pahv, kaks minutit. suur tänu, härra president ma sooviksin samuti avaldada kaastunnet ohvrite peredele. samas arvan ma, et peresid eriti ei lohuta see, et meie siin räägime sellest, et äh, raudteetranspordis on väga vähe õnnetusi võrreldes maanteetranspordiga. ma arvan, et äh, tuleb läbi viia korralik juurdlus, nagu juba öeldud, peaksid kogunema eksperdid. ja meie peame küsima, mis täpselt juhtus, mis läks valesti. kui me siin üles ehitame Euroopa raudteevõrdu, võrgustikku, siis kuidas saame me tagada, et selliseid õnnetusi tulevikus enam ei juhtu, sest äh, iga õnnetus on äh, tegelikult ju üleliigne. üheksakümnendate alguses pidid äh, raudteetehnoloogia äh, äh, väljatöötajad ja tootjad alustama samuti omavahelist konkurentsi ja läbi viima tehnoloogilisi uuendusi. samuti järgnes sellele tehnoloogiline harmoneerimine. ettevõtted pidid samuti koostööd tegema sidusrühmadega ja tööstuse endaga, et loodaks ühtlustatud süsteem. niisiis, selliste õnnetuste puhul on vastutus kollektiivne. liikmesriigid, raudtee-ettevõtted, tootjad, aga ka Euroopa Komisjon on vastutavad. Euroopa Komisjon on vastu võtnud õigusakte in-, ilma äh, mõjuhinnanguta. sellised mõjuhinnangud on tegelikult ju tõhusad, äh, aga nende puudumise tõttu on ettevõtted teinud äh, vigu, oma strateegias, nad on keskendunud ainult kulude vähendamisele, nad on äh, halvendanud äh, personali töötingimusi, nad ei ole piisavalt teinud investeeringuid. mul on veel kolm märkust. eraldada tuleb rohkem ressursse äh, tänapäevaste süsteemide ülesehitamiseks. härra president katkestab kõneleja. proua Tikau transportul feroviar este în general mai sigur mai rapid i mai puin poluant raudteetransport üldiselt on ohutum, äh, vähem reostavam ja tõhusam kui maanteetransport, aga kahe tuhande seitsmendast aastast alates on äh, kakssada seitse inimest, kakssada kuus inimest saanud raudteedel surma. Belgia õnnetus kogu oma surmajuhtumitega äh, tuletab meile meelde, kui oluline on raudtee ohutus, aga ma arvan, et äh, rahalised raskused on tegelikult äh, raskendanud ettevõtete võimet, kehvendanud ettevõtete võimet parandada turvalisust. tegemist on rahastamisprobleemidega ja väga keeruline on rakenda, ellu rakendada reforme. samuti ei tohiks unustada, et tuhanded raudteetöötajad on kaotanud oma töö Euroopa Komisjon peab nüüd eraldama rahasid, et parandataks infrastruktuuri, saavutamaks ohutu raudteetransport. peale selle me peame suurendama investeeringuid turvalisusesse ja me peame välja töötama uued korrektsed süsteemid, suur tänu. härra Kantsian, kaks minutit. suur tänu hiljutised raudteeõnnetused Euroopas, Belgias ja Itaalias, näitavad, et me peame uurima, mis on süsteemides valesti ja peame astuma samme parandamaks turvalisust. näiteks on hämmastav mõelda, et Euroopa Liit töötas alles kahe tuhandendal aastal välja ühe, ühte süsteemi raudteetranspordi seireks ja kümme aastat hiljem on selle ellu rakendunud ainult väga vähesed liikmesriigid. täna on meil Euroopa Liidus endiselt üle kahekümne erineva raudteeturvasüsteemi ja ilmselgelt tekitab see probleeme eriti rahvusvahelise raudteetranspordi puhul. osa raudteeinfrastruktuurist ja veeremist on äh, aegunud ja tuleb äh, tarvitusele võtta vajalikud meetmed äh, ka raudtee-ettevõtete poolt. samas raudteealane määrustik ei ole paika pandud mingisugust lõpptähte, tähtaega ühtse seiresüsteemi ellurakendamiseks. ma arvan, et on vajalik paika panna sellised tähtajad ja äh, mõjutada äh, Äh, investeeringute äh, andmise või tagasivõtmisega neid, kes paremini või halvemini rakendavad uusi meetmeid. meil on äh, sõltumatu rahv-, ra-, sõltumatu turvaorganisatsioon olemas, kes peab tagama selle, et kõik turvameetmed oleks rakendatud. turvasertifikaadid peaksid olema tegutsemislitsentsi andmisel kohustuslikud meil on üsna liberaliseeritud ühtne raudteeturg ning meil on tarvis, et keskne agentuur saaks endale ka turvavaldkonnas äh, sõltumatud õigused. suur tänu, proua Serekiani, üks minut. suur tänu, pärast äh, hiljutisi raudteeõnnetusi, eriti just nimelt siis Belgias toimunud õnnetust, tuleb raudteede ohutus tõsta kindlasti meie prioriteetide sekka. üldiselt on need, kes peavad ähm, raudteede eest vastutama, raudtee-ettevõtted, kõigil on konkreetne äh, koorem kanda, kuid Belgia õnnetuse põhjustas ähm, tavaline inim, inimlik viga, kuid tundub lisaks sellele, et automaatne pidurisüsteem ei töötanud. kas komisjonil on ülevaadet selle kohta, et kui paljudel rongidel ja süsteemidel Euroopas see vajalik varustus puudu on, kui palju läheks maksma kogu süsteemi varustamine? suur tänu, härra Nitras. kaks minutit on teil. suur tänu, härra president kõigepealt äh, tahaksin äh, ma samuti avaldada kaastunnet äh, Belgia rongiõnnetuse ohvrite perekondadele ja viitaksin ühele elemendile, mida seni veel ei ole mainitud. me räägime täna siin kojas Äh, raudteeohutusesse on muidugi väga teretulnud. minu seisukoht on väga selge selles küsimuses, ma olen täiesti veendunud, et liberaliseeritud turg toimiks paremini kui riigi omandis olevate ettevõtetega turg. kuid me ei räägi siin mitte ainult ettevõtte omandistruktuurist, olgu tegemist siis era- või riigiettevõttega, kui, vaid jutu all on meil turud, kas turud on reguleeritud või on tegemist vabaturuga mõned liikmesriigid äh, oma reguleerimisega on viinud selleni, et äh, raudteedel on tegemist monopoolse seisundiga ühe ettevõtte jaoks. probleem seisneb selles, et äh, Euroopas on väga palju erinevaid raudteesüsteeme ja on muuseas neid liikmesriike, kus ohutussüsteeme on ka liikmesriigi enda sees tüüpide poolest erinevaid ja väga raske on sellisel juhul kontrollida, kui tegemist on monopoolse turuolukorraga, eh, milliseid ohutussüsteeme kasutatakse. ja muidugi on monopoolsed ettevõtted eh, tahavad kaitsta oma ennekõike ja sellepärast ei luba nad turule mitte ühtegi uut eh, toimijat. kui me vaatame seda, kuidas tõukevahendeid on jagatud liikmes, uute liikmesriikide vahel, siis me näeme seda, et äh, maantee ja raudtee infrastruktuuri jaoks ei ole mitte midagi sisuliselt antud. Äh, ja äh, monopoolsed ettevõtted, monopoolsed seisundit omandavad ettevõtted muidugi ei ole huvitatud sellistest pakkumissüsteemidest, mida tõukefondide rahade saamiseks on vaja nad ei olegi sellest üldse huvitatud, nad ei taha konkurente ei väljaspoolt ega ka koduriigist endast ja turvalisus ja ohutus seega on väga selge löögi all. suur tänu. härra Peletil on kaks minutit. suur tänu, härra volinik. traagiline rongiõnnetus äh, Belgias äh, sunnib meid kõiki panustama selle nimel, et viidaks läbi äh, juurdlus selle osas, mis juhtus, kaheksateist inimest sai selles õnnetuses hukka, sadu inimesi haavata ja tagada tuleb see, et tulevikus on äh, turvalisus ja ohutus kasa-, äh, tagatud äh, mitte ainult Belgia süsteemidel, ka Euroopa süsteemides. muidugi täiesti selge on see, et Belgias ei ole automaatne pidurdamissüsteem sisse toodud, kuid see ei tähenda seda, et Euroopa ei peaks siin midagi tegema, vastupidi, me nõuame, et komisjon viiks oma juurdluse läbi ja astaks, vastaks ise meie konkreetsetele konkreetsetele küsimustele. näiteks nagu, te teate, et äh, raudteeettevõtted, sealhulgas eraomanduses olevad ettevõtted, äh, nendel lasub kohustus äh, kõik öö, rongid varustada ATS süsteemiga aastast kaks tuhat kolmteist, kuid me teame ühtlasi ka seda, et Euroopas ei ole selleks ajaks veel sugugi kõik korras rööbaste ja, ja sellega seonduva varustusega meil on praegu ainult äh, kaheksasada kilomeetrit äh, rööpaid, mis äh, on varustatud selle ohutussüsteemiga. nii et täiesti selge on see, et me ei ole valmis selle süsteemi käikuvõtmiseks Euroopas, rongid ei saa pidada ühendust nendega, kes vastutavad rööbaste eest, vähemalt nad mitte piisavalt ja mis ta, ja see tähendab seda, et meil on vaja rohkem tagada meie liinide varustatus ja kas mitte ei ole raudtee personalile meil pandamas jällegi uut lisakoormat? samuti peaksime vaatama seda, et kas äh, rongijuhtide puhul ei peaks samasugust süsteemi puhke ja tööaja suhtes kasutusele tooma nagu äh, veokite juhtide puhul. Euroopa peab juurdluse läbi viima ja leidma ka poliitilise tahte midagi konkreetset ette võtta. suur tänu. Äh, suur tänu, kallid kolleegid ja nüüd vaba mikrofon. härra Kraamer saab kõigepealt sõna üheks minutiks. suur tänu, härra president, härra volinik. see jube õnnetus äh, Belgias äh, juhtus siis, kui kaks äh, vedurit, mis olid SNCB kohaliku raudtee Äh, ettevõtte omanduses äh, omavahel kokku põrkasid. Belgias me ei saa rääkida raudteeliikluses mitte mingisugusest äh, konkurentsist ja see on negatiivselt mõjutanud ohutusele miks ei ole varustatud Belgia mm, ronge endiselt automaatse Eh, pidurdamissüsteemiga, me seda oleme nõudnud ju, nõudnud ka RTMS-i raames. mitte ükski liikmesriik muuseas ei ole eh, täitnud eh, raudteedele seatavaid ohutusnõudeid, see on liikmesriikide pädevuses, miks nad ei ole näiteks Belgia midagi teinud, nad oleks võinud juba kakskümmend aastat tagasi selle ära teha nad oleksid mitu korda raha kokku hoidnud, kui nad ei oleks pidevalt ainult arendanud oma maanteid. Pole esimest korda, kus rong läbi tunase, punase tule sõidab, see ei ole esimest korda, kus selline õnnetus juhtub, nii et midagi oleks pidanud tegema juba ammuilma. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna vaba mikrofoni vooruks? kui ei, siis sellisel juhul saab sõna uuesti härra Kallas. president um,, of course is... suur tänu, härra president loomulikult see tänane arutelu, mille algatas see traagiline Belgia õnnetus, saab olema üks osa meie üldistest aruteludest raudtee turvalisuse ja transpordiliikide turvalisuse teemal Euroopas. praegusel hetkel valmistame me ette valget raamatut transpordi turvalisuse kohta ja me võtame arvesse kõikide transpordiliikide ohutust raudse teemasid, raudteed on üks osa sellest ja nagu siin mainiti korduvalt, on raudteetransport endiselt üks ohutumaid transpordiliike. oluline on ka see, et praegusel hetkel toimuvad arutelud raudteepaketi üle, tegemist on esimese raudteepaketi ülevaatamisega ja me töötame selle kallal ja siin mõned kommentaarid ka minu poolt. Euroopa raudtee juhtimissüsteem on omal ajal koostatud, võttes arvesse raudteesüsteemide koostalitusvõimet, tegemist on hea süsteemiga loomulikult, seal on väga tõsiseid ohutuselemente, kuid sellegipoolest jääb ohutus endiselt liikmesriikide vastutusse ja nemad peavad tagama süsteemide ohutuse. ja on TEN kümme võrgustikud, mida me arutame, on RTS Ähm, ja see on üks osa meie äh, liiklussüsteemidest, kahe tuhande kahekümnendal aastal on kakskümmend tuhat äh, kilomeetrit äh, rööbasteid, mis seda süsteemi kasutavad, kõik need arengud on tulekul, aga, aga raudteesüsteemide reformimine võtab aega ja TEN äh,, TEN kümme, ND võrgustike äh, investeerimine on plaanis ja loomulikult tänu Euroopa Parlamendile saame me transpordi investeeringute äh, ressursse suurendada ja see saab olema väga tähtis areng, aga loomulikult inimtegur äh, jääb alati alles ja üks asi, mida me alati transpordiohutuse puhul peame arvesse võtma, on seesama punane tuli, see on juba üheksateistkümnendast sajandist saadik nii, et kui põleb punane tuli, siis tuleb peatada. ja nüüd, kui me räägime siin võimalusest, et saab olema täiesti automaatne pidurdussüsteem, mis on sada protsenti kindel ja igasugused inimlikud vead on välistatud, siis see äh, või äh, et äh, inim, inimlike vigade potentsiaal oleks väike. kui me räägime aga siin turu liberaliseerimisest ja avalikest teenustest, siis need on kaks erinevat asja, head avalikud äh, teenused võivad äh, toimida ka liberaliseeritud süsteemis äh, ja liberaliseerimine ei välista tegelikult häid riigiteenuseid. aitäh suur tänu, arutelu on sellega lõppenud. hääletus algab täpselt viie minuti pärast.